raport säästvast linnalisest liikumiskeskkonnast, palun proua Telli. proua volin, mu kallid kolleegid homme kaheksakümmend protsenti Euroopa elanikest elavad linnas ja sellepärast äh, liikumine peab olema õigus kõigi jaoks, inimeste jaoks, kes lähevad tööle või kes otsivad tööd, inimeste ja noorte jaoks just eriti, kes lähevad õppima, inimeste jaoks, kes lähevad arsti juurde, hambaarsti juurde ja nende jaoks, kes lähevad kinno või staadionile vaba aega veetma üldiselt see on osa meie igapäevaelust meil, meie kõigi jaoks. aga samas väga palju on veel teha selleks, et äh, kõik saaksid osa liikumisest. Eh, sellepärast tihti lihtsalt kannatatakse selle all, kaotatakse aega, õhk saastub ja liialt ulatuslikult ka kasutatakse traditsioonilise kütusega isiklikke autosid linnad on ehitatud nagu autode jaoks, aga andke nüüd kodanikele linnad tagasi, sellepärast et meil on ka kliimaküsimused. praegu on käimas äh, kliimakonverents ja kakskümmend viis protsenti kasvuhoonegaasidest tuleb linnadest ja me peame selle tendentsi, seda tendentsi muutma, kui me soovime, et Euroopa Liit saavutaks need eesmärgid, mis ta on endale seadnud aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ja see seondub ka terviseküsimustega ja Äh, enneaegsed surmad tulenevad äh, õhusaastatusest, diiselmootori heit-, heitmetest ja see mõjutab ju rasedaid naisi, lapsi, eakaid inimesi. meil on väga tähtis, et nende kopsud jääksid terveks. kahekümne esimese sajandi haigus on saastu, saaste, nii nagu ERO on seda öelnud. ja energia tarbimine, me oleme liialt suures sõltuvuses tast kütusest ja kolmkümmend kaheksa protsenti liiklussurmadest leiavad aset linnakeskkonnas ja kuidas vähendada surmade arvu liiklusõnnetustes linnades, kui me ei vähenda auto kasutamist. ja edasi sotsiaalne mõõde, kakskümmend viis miljonit e, Euroopa leibkonda ei saa piisavalt ulatuslikult kasutada ühiskondlikku transporti, sellepärast et kas see on liiga kallis ja on veel teine võimalus, mis on möödapääsmatult vajalik. kui me tõesti soovime muuta seda viisi, kuidas me ühest kohast teise liigume, me peame arvesse võtma sotsiaalset, keskkonna, majanduslikku ja demokraatlikku aspekti transpordis. me peame arvesse võtma praegust põlvkonda ja tulevasi põlvkondi ja selleks, et kõike seda teha, peab Euroopa Liit seadma endale ambitsioonikad eesmärgid. kliimakonverents, energia peab olema meie linnakeskkonnaalaste arutelude keskmes. me peame mõtlema diiselkütuste kasutamise peale, me peame mõtlema selle peale, kui ulatuslikult me kasutame autot ja kuidas me hakkame seda kasutama aastal kaks tuhat viiskümmend. meil on äh, trammid, äh, jalgrattad, erinevad Äh, e, transpordivahendid, raudtee, jõetransport, erinevate transportide kooskasutamine, jalgrattad, ühistransport. takistusi on meie teel väga palju, erinevad lobistid on kohal ja räägitakse autotööstuse lobi lo,, lobist. me teame kõike seda, nad teevad kõik selleks, et see ettepanek ei saaks reaalsuseks, aga me ei tohi unustada neid kohustusi, mis meile asutavad, meie õigusaktid peavad olema ambitsioonikad, kui me tõesti soovime, et nii nagu härra Juncker ütles, et komisjon saaks äh, ellu viia selle, mida temalt oodatakse, Euroopa Liit ootab kõike seda ja katsume mitte kodanikele pettumust valmistada, sellepärast et ilma linna liikumiskeskkonna parandamiseta ei saa me eh, seda teemat prioriteetsena. sõna on proua Vultšil. president lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud äh, raportöör proua Telli. Teie poolt vastuvõetav raport täna on väga intensiivne ja viljaka töö tulemus. see on kõigehõlmav, inspireeriv ja mul on väga hea meel öelda, et valdavalt kooskõlas ka komisjoni lähenemisega. aitäh raportöörile, variraportöörile ja kõigile, kes raporti loomises osalesid. viissada muudatusettepanekut rõhutavad seda, kui palju energiat äh, selle koostamisse läks. raport näitab, et linnad on äh, üha suurema tähtsusega meile kõigile, sest üha enam inimesi elavad, kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest elab linnapiirkondades. seega on loogiline, et me peame äh, neid olulisi väljakutseid lahendama, mis puudutavad ummikud, Äh, saaste ja nii edasi. Teie raport käsitleb seda ja siin on teatud ettepanekud ja lahendused äh, välja toodud. ma ei hakka kõiki neid läbi võtma, aga viitaksin kolmele, mis minu arvates on eriti olulised praegusel hetkel. kõigepealt äh, säästev linnaline liikumiskeskkonna kava. Need on väga kasulikud vahendid, need on näidanud, et vabatahtlikud lahendused toimivad väga hästi see on julgustav meie jõupingutustel toetada linnade parimate praktikate vahetamises, kui te pöördute tagasi oma valimisringkonda, siis palun toetage komisjoni ja toetage selliseid lähenemisi. intelligentsed transpordisüsteemid on teine valdkond, võib-olla te teate, et komisjon on koostamas platvormi selle toetamiseks, eesmärgiks on kasutada ka Äh, seda lahendust niipea kui võimalik Euroopa Liidu tasandil ja koordineeritult ja ri-, linnad saavad sellest kasu. Teie raport tutvu-, toetab, kui oluline on digitaliseerimine logistika kujundamisel. me oleme täiesti nõus, et transpordi digiteerimine on minu isiklik prioriteet samuti. kolmas valdkond, investeeringud ja innovatsioon mõlemad on vajalikud selleks, et tagada töökohti ja majanduskasvu. me peame üheskoos järele mõtlema, kuidas toetada linnu selleks, et äh, investeeringuid ligi tõmmata ja kuidas need saaksid toetada ja kuidas innovatsioon omakorda kestlikkust saaks äh, tagada. Teie raport ütleb, et innovatsioon annab äh, väga suuri võimalusi, näiteks mis puudutab ähm, transpordi vähene, vähesele süsinikuheitele üleminek me ei peaks lähtuma ainult kuludest, vaid me peaksime lähtuma investeeringutest. linnastumine äh, globaalsel tasandil ja sellega seonduv kindlasti oleks äh, mõistlik, arvestades meie plaane. ning lisaks sellele vajalik mehhanism nende probleemide lahendamiseks ELTis. Äh, liikuvus on niivõrd rikkalik teema, et ma peaksin mainima väga palju valdkondi, äh, liiklusohutus, äh, EFSI äh, ühtekuuluvusfond, mitmemodaalsus ja nii edasi, mitmed teised valdkonnad. aga nüüd on aeg teie arutelu jaoks ja jään ootama teie konkreetseid märkusi ja olen valmis lõpus neile vastama, aitäh. kahjuks meie kolleeg, kes järgmisena sõna pidi võtma keskkonnakomisjoni nimel, ei ole kohal ja seega lähme fraktsioonide juurde ja Rahvapartei nimel proua Virkunen, üks minut, palun. arvoisa puhemees. austatud president. jah, muidugi linnad peavad öö, äh, investeerima öö, äh, transporti ja liikumisse. see on kodanike jaoks väga tähtis, et linnatransport oleks tõhus ja sujuv. see hoiab kokku nii raha kui ka inimeste aega ja on tõesti selliseid linnu, kus on vaja erinevaid transpordivahendeid, autosid, jalgrattaid, jõetransporti erinevates Euroopa piirkondades on võimalused erinevad ja sellepärast on Rahvapartei fraktsiooni jaoks väga tähtis see, et linnad saavad ise valida, millised on need parimad lahendused, mis nende piirkonnas kõige tõhusamad on. oli Äh, väga tore kuulda, millised on komisjoni prioriteedid ja muidugi digitaliseerimine annab meile väga palju erinevaid võimalusi, kuidas edendada nutikat transporti ja erinevate transpordivahendite ühiste kasutamist ja neid võimalusi me peame edendama. ja muidugi me peame panustama keskkonnasõbralikumasse eh, äh, transporti. proua Anderson, poolteist minutit lugupeetud president, väga oluline on see, et Euroopa Liit kaalub kõiki äh, valdkondi, äh, kõiki erisusi meie linnade osas. tegemist on suurepärase raportiga, mis võtab arvesse, millised on ühised transpordiküsimused äh, kogu Euroopa Liidus, kes elavad erinevates keskkondades. mul on väga hea meel, et raport keskendub konstruktiivselt ka innovatsioonile kaubaveol. nagu raportöör ütles, siis linnavaldkondades äh, Äh, paisatakse õhku kuni kakskümmend viis protsenti kogu CO2 heitest ja seega, lugupeetud volinik, on meil vaja tõesti säästvat linnalist liikumist äh, juba peatselt liiklusohutuse osas on väga oluline, et äh, viidatakse ka äh, kiirusehaldusprotsessi parlamendisaadikutena peame me tegutsema ja mõistma, et suur osa eurooplatest leiavad, et liiklusohutus äh, on keeruline küsimus linnades. väga paljud jalakäijad ja jalgratturid saavad igal aastal meie linnades vigastada. mida te plaanite selles osas ära teha? linnad ei ole võrdsel tasandil, eh, ei ole esindatud nii vaesed kui on väga suuri erisusi vaeste ja mm, rikaste vahel. me peame arvestama majandus- ja keskkonnaküsimusi, inimestel peab olema juurdepääs töödele ja võimalus pea-, pääseda vaesusest. sotsiaaldemokraatidel on hea meel, et mitmed meie pikaajalised prioriteedid, mida ma just mainisin, on tekstis sees. julgustan kõiki toetama muudatusettepaneku poolt, eh, mis ja me kõik oleme nõus, et fossiilkütuste äh, toetused on vaja lõpetada, palun pidage kinni. ja järgmisena ECR-i nimel äh, proua Toše, härra Tošenovski, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud äh, president, endise suure linna linnapeana ja piirkonnajuhina Tšehhi Vabariigis on mul väga palju kogemusi äh, linnalises liikumises. ma olen olnud ühenduses paljude inimestega paljudest piirkondadest Euroopas ja ma tean, et igal linnal on oma ajalooline spetsiifiline keskkond ja sellest lähtuvad vajadused. mina sooviksin tänada proua Raab äh, tehtud töö eest ja samuti ka äh, selle eest, et arvesse on võetud mõningad meie märkusi. aga samas on mul ikka veel äh, kahtlusi selles osas, mis puudutab äh, säästvat linnalist liikumiskeskkonda, eriti diiselmootorite keelustamist äh, ja, ja teiste selliste küsimustega me peaksime kindlasti toetama liikuvust, aga sinise kaardi küsimus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 et linnad peavad vähendama CO2 heitmeid. härra Dušanovski. Votre micro, monsieur. mikrofon, palun, härra. mikro. Appuyez pour yeah, micro okay.. Äh, palun vajutage mikrofon sisse. jah, ma olen nõus sellega, et meil on vaja säästvat lähenemist linnalises keskkonnas äh, Äh, liikuvus on väga oluline, aga mingisugused täielikud äh, teatud tüüpi mootorite keelud, keelustamised ei ole lahenduseks. Äh, süsinikuheite vähendamine võima-, võib lähtuda erinevatest vaatenurkadest, me kõik ei tea, mis paari, kahe, kolme aasta pärast ähm, autoturul toimub ja ma tahaksin lähtuda alandlikult selles küsimuses ja lähtuda ka siis teaduslikest alustest. üks minut härra von Mittelburg, üks minut. Eh, suur tänu, proua president. kõik linnad Euroopas on erinevad ja liikuvus linnades see muidugi võimaldab Euroopa kodanikke omavahel lähendada ja Euroopa peab andma omapoolseid suuniseid selleks, mis puudutab kliimamuut-, muutusi, turvalisust. väga tähtis on just nutikad, nutikas transpordisüsteem sellega seoses. et kasutatakse elektritransporti, puhast trans-, puhtaid transpordivahendeid, aga meie linna on muu-, võimalik muuta veel nutikamateks ja Euroopa võib veel rohkem äh, kokkuhoidu saavutada. ulatuslikum jalgrataste kasutamine, näiteks kui me vaatame Hollandi näidet, kus me tõesti kõik eelistame autole jalgratast, see on parem tervise jaoks, see on parem ja kasulik selleks, et muuta linnad öö, äh, heaks elukeskkonnaks, nii et üritagem panustada jätkusuutlikkusse liikuvusse. kuue, üks minut, härra Küllar. arvas puhemees, kaupunkiliigene härra äh,, proua president e,, linnatransport seitsekümmend protsenti protsenti eh, süsinikuheitmetest tuleb linnadest ja hapnik eh, hakkab otsa saama. ja kuigi Volkswageni juhtum on tõesti väga kahetsusväärne, aga see on avanud meie silmad ja minu meelest on väga kurb see, et kõigis fraktsioonides siin parlamendis ei olnud piisavalt eh, taht, tahet ja soove väga selgeid eesmärke seada Äh, lähimuspõhimõte on väga tähtis põhimõte, aga tihti peidetakse ennast selle põhimõtte taha, selle asemel, et aktiivselt tegutseda. autod, mis on kõige ulatuslikum põhjus erinevatele õnne, õnnetustele ja autodele tuuakse ohvriks, terve elukeskkond ja turvalisus linnades ja loodetavasti on komisjon valmis julgemateks sammudeks selleks, et selle teemaga edasi, edasi liikuda. härra Voit, üks minut. jaa, tänan. aitäh, president. oma põhjenduses räägite sellest, et liikmesriigid peaksid üle minema maanteed raudteeliiklusele. enamikud linnad Euroopas eh, asuvad aga veeteede ääres eh, näiteks raskeliiklust eh, oleks jah võimalik suunata nendele veeteedele, mis puudutab aga raudteed, siis siin mm, ei ole asi sugugi nii lihtne. jah, mm, pigem on juhtunud niimoodi, et inimesed on äh, raudteede asemel hakanud hoopis isiklikke autosid rohkem kasutama, see tegelikult on liikluskoormust suurendanud, on keskkonda saastanud. nii et, et ma arvan, et selle teemaga peaksime kindlasti edasi tegelema, see on hea. aitäh ja härra Van de Kamp. üks minut, palun. aitäh, president, suur aitäh ma arvan, et on avalik saladus, et see raport eh, ei sündinud kergelt. raportöör on pärit roheliste ridadest ning rohelistel on väga selged ettekujutused linnaliiklusest ja sellest, kuidas see peab arenema. peamiseks arutelupunktiks oli alati lähimuspõhimõte. mida saab Euroopa linnadele dikteerida? ning mida Euroopa lubab linnadel teha. ning kui seda raportit koostati, siis lähimuspõhimõte äh, oli siis, nagu ma ütlesin, peamine asi, mida arutati. Äh, proua president, meil on vaja äh, uuendada, meil on vaja teha oma linnad keskkonnasõbralikumaks ja me ei suuda seda ilma traditsiooniliste autodeta, iseäranis eeslinnade puhul aga meil siiski on hea algatusraport, nii et, et äh, aitäh. aitäh, proua Revodalovu. tänan, proua president. linna äh, liikumiskeskkond on kahekümne esimese sajandi väljakutse sellepärast, et ta puudutab majandussotsiaali äh, keskkonda ja liikuvus peab kaasa aitama ka äh, õhusaastamise vastu võitlemisele ja kliima soojenemise vastu võitlemisele ja kakskümmend viis protsenti tuleb linnadest meie CO kahe heitmeid ja tuhandeid inimesi on neid, kes surevad igal aastal eh, kesk, atmosfääri saastatuse tõttu ja see peab olema Euroopa poliitika üheks kõige tähtsamaks väljakutseks ja ma kutsun kõiki kolleege üles toetama muudatusettepanekut üks, mis puudutab diiselkütuse kasutamist ja mis räägib puhtama kütuse kasutamisest ja jätkusuutlikkus, see tähendab ka seda, et me võitleme sotsiaalse tõrjutuse vastu, see on üks väga tähtsaid liikuvust puudutavatest väljakutsetest ja mul on väga kahju, et komisjon blokeeris mõningad muudatused muudatusettepanekud, äh, mis puudutasid just sotsiaalset külge. härra Zlatovski, üks minut. Äh, aitäh, president, lugupeetud volinik. elu linnas äh, omab kahtlemata varjukülgi ja transpordiprobleemid on üheks nendest. liiklusummikud, liiklusõnnetuste ohvrid äh, infrastruktuuri probleemid, nendega puutume me kokku iga päev ning raske oleks ette kujutada sellist olukorda, kus need kõik need probleemid oleks kasutanud, aga me, kadunud, aga me võime neid probleeme vähendada. hea ühistranspordivõrk trammide ja teiste rööbastel liikuvate liiklusvahendite kasutamine on kindlasti hea lahendus aga me ei tohiks unustada ka teisi liikluses osalejaid, nimelt jalakäijaid ja jalgrattureid, kes vajavad paremat kaitset linnapiirkondades. vaatamata väga paljudele headele ettepanekutele, mis selles raportis on, ei ole ma nõus äh, sellise äh, ühekülgse lähenemisega ainult autojuhtidele. aitäh, härra Piiper, üks minut, palun aitäh, president, loomulikult on linnaliiklus Euroopa Liidu jaoks väga oluline, väga oluline on parimate tavade va-, vahetamine, aga kas me peaksime seda õigusloome tasandil reguleerima? Äh, siin üritatakse näiteks heitegaaside norme kehtestada, jah, me peame seda teemat arutama, aga mitte selles raportis äh, ja me peame arvestama ka sellega, millised on meie pädevused Äh, Luksemburgi transpordinõukogu, äh, äh, kus korraldas tippkohtumise kahekümne kaheksa transpordiministriga, no kas tõesti ei ole mingeid muid probleeme selles vallas Euroopas? Äh, variraportöörid on üritanud äh, mõistlikke äh, lahendusi leida, aga need jalgrattakvoodid on endiselt alles, autovabad pühapäevad. mina toetan ka paremat linnaliiklust ja toetan sellepärast seda raportit, aga autovabade pühapäevade ajal peaksime kehtestama, kehtestama tegelikele probleemidele ja võib-olla peaksime jalgrattakvoodide asemel pagulaskvootidest rääkima. aitäh, proua Tarmo Tell, üks minut lugupeetud äh, volinik. Äh, COP kakskümmend üks on parajasti käimas ja seal räägitakse ka heitmete vähendamisest äh, transpordisektoris ja see kõik kindlasti mõjutab Euroopa majandust. Euroopa Parlament on teie liitlane. me Eh, tahame seda teha ka jätkusuutliku linnaliikluse eh, raporti läbi. kallid kolleegid, ma olen juba kuus aastat, eh, kuus aastat töötasin Bukaresti linnanõukogus ja ma sain aru, et me, meie saastus, saastus on kasvanud tööstusrevolutsiooni tõttu, me peame mõtlema inimeste tervisele, keskkonnale ja meil on vaja selliseid transpordivahendeid, mis on usaldusväärsed ja keskkonnasõbralikud. Need meetmed, mis tõhusaks transpordikorralduseks on välja pakutud, mis on pakutud välja paremaks logistikaks, ühistranspordiks Äh, ja samuti tuleks äh, kodanikke rohkem teavitada keskkonnasõbralikest transpordivahenditest, aitäh, aitäh! ja nüüd läheme vaba mikrofoni voordi juurde, kümmekond inimest on sõna soovinud, kõigepealt saab sõna proua Monteiro üheks minutiks, palun. lugupeetud president, eh, tahtsin lihtsalt öelda, et minu arvates on äärmiselt oluline, et me edendame kõik, kõiki kaasavaid linnaliikluse programme, et me stimuleerime ühistranspordi kasutamist ja ka vähem saastavate transpordiliikide kasutamist. uued äh, liikuvusvormid äh, mis tuginevad sõidukite ühiskasutusele, äh, peaksid leidma toetust. aga tahaksin öelda ka seda, et mina ei ole nõus mõningate väidetega Äh, see näiteks sellega, et inimesi tahetakse sundida jalgrattaga sõitma, räägitakse sellest, et äh, linnadesse ei tohiks autosid üldse lubada, aga paljudes linnades lihtsalt mingeid alternatiivseid lahendusi ei ole. meil on vaja tasakaalustatud linnaliikluse poliitikat. me ei tohi prioritiseerida üh- või eelistada ühte transpordiliiki teisele, me peaksime austama ka lähimuspõhimõtet Äh, liikuvus on kohalike omavalitsuste kätes, see on nende ainupädevus. aitäh. aitäh, president, ütleb härra Caputo. kliima, tervishoid äh, on äärmiselt oluline ja Euroopa Liit on COP kahekümne esimese, ühe kohtumisel äärmiselt oluline tegija aga meie kliimakohustused äh, satuvad ohtu, sest kui pidevalt äh, Äh, rikutakse äh, Euroopa seadusi, meil oli just Volkswageni skandaal ning ma olen mures sellepärast, et Euroopa standardeid lihtsalt õõnestatakse. Äh, toodetakse sõidukeid, mis tekitavad kaks korda nii palju CO2 heitmeid kui euro äh, kuuega lubatud. äärmiselt oluline on, et meil oleks korralik reguleeriv raamistik, mis on kooskõlas meie ambitsioonidega parandada elukvaliteeti ja kliimakaitset. Äh, jätkusuutlik linnaline liikumiskeskkond on äärmiselt oluline, me peame looma selleks vajaliku infrastruktuuri. aitäh, härra Kelly, palun. üheks minutiks on teid sõna aitäh! praegu toimub COP kakskümmend üks ja mul on väga hea meel, et mina olen üks nendest, kes seal parlamenti esindab. tänased arutelud on ka selles kontekstis väga asjakohased. kõigepealt me rääkisime ringmajandusest ja nüüd räägime siis säästvast linnalisest liikumiskeskkonnast Äh, linnapiirkondades elab väga palju inimesi ja seega see oluline teema ja äh, ma arvan, et üha rohkem äh, inimesi saavad teadlikuks sellest, et süsinikuheidet on vaja vähendada ja iseäranis linnapiirkondades me saame väga palju ära teha tahaksin rääkida linnanõukogudest minu oma valimisringkonnas, mis on teinud väga palju ära, näiteks inimesed tulevad jalgrattaga tööle ja nõnda edasi aga me peame tegema veelgi enam just nimelt transpordivaldkonnas. meil on vaja säilitada äh, vajalik liiklus, et inimesed linna saaksid ja linnad tuleb tõesti inimestele tagasi anda, et seal oleks hea elukvaliteet, aitäh. aitäh, härra Marias. aitäh, president säästva linnalise liikumiskeskkonna plaanid on otseselt seotud ühistranspordiga. kaheksakümmend protsenti inimestest elab peatselt linnades ning äh, linnades leiab aset umbes kolmkümmend protsenti tõsistest liiklusõnnetustest, seetõttu me peame hoolitsema sellele, et inimestel oleks tõesti juurdepääs oma töökohale, teenustele, aga et linnades oleks ka turvaline liikuda ja seda oleks nii turvaline liikuda kõigil inimestel, me peame olema äh, tõhusad. meil on vaja sellist transpordisüsteemi, mis on ka energiatõhusam. Euroopa Liit peab tõesti pöörama tähelepanu äh, kohalike omavalitsuste toetamisele, et nad selle probleemiga toime tuleksid. nelikümmend protsenti CO kahe heitmetest äh, on tingitud liiklusprobleemidest, suurtest linnades, ummikutest. me peame paika panema eesmärgid, mil, mis aitavad seda saastet vähendada, aitäh! aitäh, proua Šehnalova, palun. proua Šehnalova. aitäh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid tahaksin kõigepealt tänada proua raportööri ja kõiki variraportööre. ma usun, et lahendus pikaajalistele probleemidele, heitkoguste probleemidele linnades on linnatranspordi parem korraldus, iseäranis ühendused linna ja ümbritseva piirkonna vahel. hea ühistransport on suures, selle järele on suur nõudmine. loomulikult peame pöörama tähelepanu ka uute tehnoloogiate arengule ja telemaatikale ning äh, veel üks ähm, oluline probleem on äh, kaitsetute elanikkonnagruppide kaitsmine. meil on vaja head infrastruktuuri nende inimeste jaoks selleks, et, et ka nemad saaksid liikuda. aitäh, proua Petir! aitäh! ma olen väga uhke sest äh, mina korraldasin Horvaatias esimese autodevaba päeva. Äh, me tahame vähendada autode kasutamist suurtes linnades ja edendada ühistranspordi kasutamine. vaatamata Euroopa Liidu tehtud jõupingutustele on selge, et avali-, et ühistranspordisektor, et vabandust, et transpordisektor on äh, see sektor, kus heitmed kasvavad. me Äh, varsti iga äh, nelja, äh, nel-, neli igast viiest Euroopa kodanikust elab linnades ähm, ja see mõjutab inimeste elukeskkonda, elukvaliteeti. me teame, et linnapiirkondades kasutatakse endiselt autosid, nad tekitavad um-, ummikuid, müra, toimuvad liiklusõnnetused, seetõttu me peame linna liikumiskeskkonda muutma ja meil on vaja tõhusamat ühistransporti, mis on energiatõhusam ning tugineb taastuvenergiale ning äh, äh, on vähese CO2 heitmega, äh, ühistransport peab olema kättesaadav kõigile kohtadele. aitäh, proua Müller, aitäh, president, mina tervitan seda raportit säästvast linnalisest liikumiskeskkonnal, me seisame silmitsi suurte väljakutsetega, me peame muutma oma liikumisstruktuuri digitaalsel ajastul äärmiselt oluline, et me hindaksime õigesti vajadusi ning ei eh, hakkaks lihtsalt eh, ülevalt alla ettekirjutuse tegema. me peaksime ka kaasama need, kes eh, piirkondades vastutavad, on kontseptsioonide väljatöötamist. parimate kogemuste vahetamine võiks olla väga kasulik ja Euroopa tasandil peame Äh, pakkuma lühiajalisi lahendusi, näiteks äh, äh, kas või ähm, andmeid selleks, et infrastruktuuri kasutajad, liikuvusteenuste kasutajad omaksid vajalikku informatsiooni, et nad omaks, oleks tagatud ka usaldusväärne andmekaitse. ma loodan, et see raport on aluseks parema, et rohkem pööraks, pöörataks tähelepanu elektriautodele, aitäh! proua Šulin. aitäh, president. äärmiselt oluline on, et linnad eh, arendaksid säästvat liikumiskeskkonda nii kiiresti kui võimalik, me peame investeerima linna innovatsiooni säästev transport linnas on sotsiaalselt kasulik, väga oluline on ühendada erinevaid transpordiliike, käimine, jalgrattad, trammid. kõik need transpordiliigid omavad oma eeliseid ja neil on ka halbu külgi. Hollandi eksperdid on näiteks väitnud, et jätkusuust, jätkus, säästev liiklumiskeskkond on saavutatav me ei tohi panna võr-, võrdusmärgi säästva liikumiskeskkonna ja füüsiliste pingutuste vahele. me peame eh, eh, välja selgitama, miks inimesed langetavad otsuseid, mida nad langetavad, me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks eh, tõhusam poliitika loomaks säästvat linnaliikumiskeskkonda, aitäh! ja järgmisena härra Kraamer. lugupeetud volinik Äh, autod äh, rüüstavad meie linnu. Äh, ma olen juba kolmkümmend seitse aastat, kui ma olin Müncheni linnapea, siis juba siis ma rääkisin sellest, kui kõik autod sõidaksid elektrimootoriga ja kogu energia tuleks taastuvenergiast, siis oleks midagi muud. aga see tähe-, meil Saksamaal pannakse iga päev sadu hektareid asfalti alla kaheksandal oktoobril eh, kohtusid kakskümmend kaheksa Euroopa keskkonnaministrit, nad tulid kohtumisele jalgratastel ja seal võeti vastu ka aruande, kus öeldi, et eh, inimeste tervisele oleks väga hea, kui inimesed eh, kasutaksid rohkem jalgratast Münchenis, Pariisis, Berliinis, Londonis Äh, äh, peaks, äh, kui seal poole võrra veoautode liiklus väheneks, siis oleks ka hea, proua volinik, mida te teeksite, et luua rohkem stiimuleid, et just nimelt kaubaautod ei tuleks linnadesse, härra Šogor? aitäh, arvestades komisjoni seisukohta, et kakskümmend kolm CO kahe heitmetest tuleb just linnatranspordist, tuleb tunnistada, et ilma teatud meetmeteta ei ole võimalik olukorda parandada. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et linnalise liikumiskeskkonna arendamine peab olema väga oluline samm võitluses kliimamuutustega ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me Äh, muudame oma transporti äh, kooskõlas jätkusuutlikkuse põhimõtetega ja arvestame seda, milline roll on transpordil ühiskonnas ja majanduses. ma usun, et komisjon ja liikmesriigid peaksid edendama juba äh, ennast tõestanud linnaliikluse viis, tuleb luua riigihangete süsteem, mis eelistab keskkonnasõbralikke transpordiviise rohkem, aitäh! aitäh ja sellega oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud ja nüüd saate sõna teie, volinik Pults. suur tänu, president, lugupeetud äh, kolleegid, äh, lugupeetud parlamendisaadikud. aitäh kõikide märkuste eest ja ka mõningate küsimuste eest, mis te tõstatasite ja tahaksin äh, vastata ja anda täiendavat informatsiooni järgnevate sammude kohta me kõik oleme üha enam teadlikud eh, mitmemõõtmelistest väljakutsetest, mis on seotud linnalise liikumisega. kaks tuhat üksteist aasta valge raamat on koht, kus komisjon tõi välja konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa linnatranspordi teema. kaks tuhat kolmteist aasta dokumendis rääkisime sellest, kuidas eesmärke saavutada. Teie raport aga annab uue hoo selleks, et seda paketti rakendada Teie toetusel komisjon keskendub jõupingutused valdkondadele, kus Euroopa tegevused saavad tuu-, luua lisandväärtust. samas kinni pidades lähimuspõhimõttest. eriti on meil plaanis jätkata holistilist lähenemist äh, nutika äh, vastupida-, kestliku äh, linnakeskkonna teemaga ning samuti, mis puudutab erinevaid lahendusi innovaatilisi äh, projekte ja nende toetusi, mis võimaldab, äh, mida saab äh, lahendada Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga, aidates linnadel kasutada erinevaid rahastamisvõimalusi, kaasates nii era- kui avalikke investoreid ka strateegiliste investeeringute fondist nagu üksteist ka viitas, siis on võimalik vahendada parimaid praktikaid Euroopa Liidu tasandil, mis võiks suurt mõju avaldada, aga suuremat, kui paljud arvavad, aga nüüd konkreetsed vastused teie märkustele, mis puudutab kaubavedu. Teil on äh, selles osas äh, täielik äh, tugi. kaks tuhat üksteist aasta valge raamat juba rääkis nullheitmetes linna logistikast kaks tuhat kolmkümmend aastaks. seega selline lähenemine on meil kavas ja mõttes teine ettepanek puudutas liiklusohutust, tegemist on olulise valdkonnaga, eriti kõige haavatumate osas liikluses. väga palju tööd on tehtud, aga igapäevaselt oleme me olukorras, kus me sunnime liikmesriike tegema veelgi enam. eriti teeme me lähedat koostööd nendega, kelle statistika on kõige hullem, eh, kaasates otseselt eh, kõiki sidusrühmi eh, nendes riikides selleks, et liiklussurmade arvu äh, nullini viia äh, tulevikus. jalgrattad, nii nagu härra Kraamer ja mõned teised viitasid, on üheks oluliseks elemendiks äh, lahenduses, lahenduseks linnakeskkonnas, see teema kindlasti ei kao plaanist ja seda me käsitleme tulevikus selleks, et selle toetamist veelgi enam ette näha mõned küsimused, märkused seoses diiselkütusega. kindlasti on meil vaja süsteemi äh, parendada, mis võima-, mis puudutab autole turule toomist tüübikinnitus, meil on vaja paremat järelevalvet äh, ja sõltumatut kvaliteedi hindamist äh, testimiste osas. me peame liikuma, ma täielikult toetan seda, et me peame käsitlema päris sõidutingimusi ja sellest lähtuvaid äh, Äh, lahendusi. nüüd, äh, mis puudutab teadlikkuse tõstmist, komisjon on toetanud mitmemodaalsust äh, vastava kampaaniaga ka liikuvusnädalal ja pööranud tähelepanu jalgsi käimisele, jalgrattaga sõitmisele ja ühistranspordi kasutamisele, mis on heaks lahenduseks meile kõigile lubage mul samuti ka kiiresti käsitleda märkust, mis puudutas jalgrattaga sõitmist. me ei tohi alahinnata majanduslikku kasu, mis sellest on võimalik saada mitte ainult tervishoiu, aga ka saaste ja CO2 osas ja loomulikult ka tööstuse osas. ma tervitan nõukogu avaldust ja me äh, toetame, töötame lähtuvalt meie volitustest selle nimel ning lõpetuseks lubage mul samuti öelda paar sõna seoses teema kohta üldiselt. pikaajaline panustamine kõikidel tasanditel on võtmeks selleks, et meie linnad oleksid nutikad, hästi ühendatud ja keskkonnasõbralikud. komisjon on valmis toetama uut, uusi ideesid, lähtudes meie volitustest loomulikult. sidusrühmad kes äh, saavad, äh, saavad seekaudu pakkuda palju töökohti ja aitäh veel kord selle raporti eest. kaks tuhat kuusteist äh, tähendab seda, et minu on, mina keskendun oma töös süsinikuheitmete vähendamisele ja linnaline liikumis, liikuvus on osa sellest algatusest, ma jään ootama äh, Äh, seda, et meie planeet oleks parem kui veelgi praegu ja koostööd. aitäh ja lõpetuseks saab sõna proua Telli. tänan, proua president. Äh, ma tahaksin äh, vastata mõningatele Rahvapartei kolleegide seisukohtadele, ma tahaksin öelda, et nende raportis ei ole öeldud, et keelame autod. raportis on kirjas, et me keelame autod linnakeskustes ja keelame autod, mis kasutavad tagakütust, nii nagu Valges Raamatuski on kirja pandud äh, härra Vandekampi poolt ja ärge üritage meile süüks panna seda, mida me pole oma raportisse kirja pannud, nii et nüüd see parandus on tehtud, need lahendused, mis raport välja pakub, on reaalsed, ambitsioonikad eesmärgid jalgrataste kasutamise osas aastaks kaks tuhat kakskümmend viis Äh, ühistransporti edendamine, jah, Euroopa jalgrattapäeva ellukutsumine, äh, autovabade päevade üld, üldisemaks muutmine ja et linnad koostaksid endale jätkusuutlikud linnalise liikumise kavad. piirakem kiirust ja selleks, et vähendada hukkunute arvu meie täna, tänavatel, mõelgem jalakäijate ja jalgratturite peale. investeerigem reaalselt linnalisse liiku, liikuvusse väga tähtis, selles osas on ka Euroopa fondid ja Junckeri kava ja lõpuks kirjutagem sisse meie liikuvuskavadesse uued praktikad just selles osas, mis puudutab nutikat transpordisüsteemi, autode jagamist kasutajate vahel ja kõike seda me ei saa teha ilma selleta, et me vaataksime üle seadus, õigusaktid, mis puudutavad õhukvaliteeti. väga paljudes liikmesriikides, paljud liikmesriigid on kohtusse kaevatud sellepärast, et nad ei järgi neid piiranguid, mis on seatud ja ohvriks on meie Euroopa kodanikud. Euroopa kodanikud on äh, erinevate pettuste ohvriks, diisli ohvriks ja nagu ma ütlesin, proua volinik, kõik see tuleb väga võimalikult kiirelt üle vaadata, tõhusalt ümber vaadata selle ja seda arvestades meie kõigi kodanike huvisid ja meie planeedi tulevikku suur tänu, proua Telli, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus leiab aset täna. Äh, istung peatatakse praegu kolmeks minutiks.